läheme hääletuste selgituste juurde. Tavares uh, Tavarese raporti puhul härra Kleis soovib sõna. ja tänku, voorzitter. Ik heb uh, tegen het verslag Tavares suur tänu, proua president, ma hääletasin selle raporti vastu sellepärast, et ümberasustamisprogrammi loomine ei ole varjupaigapoliitika arvoleerimise poole liikuv samm. sellise ühtlustamisega äh, võib seonduda ka risk pagulase staatuse taotlejate arvu suuremis, suurenemise osas. ja selline ümberasustamisprogramm muudab äh, Äh, illegaalse immigratsiooni elulisemaks, kuid see on pseudoargument selles osas, mis puudutab varjupaigaõigust ja, ja rännet. ebaseaduslik ränne puudutab just selliseid riike nagu Belgia ja sinna saabuvad isikud, kes hiljem lihtsalt ja mõne aja pärast regularis- ja seadustavad oma viibimise selles riigis. ja ümberasustamisprogramm ei paku lah-, lahendusi. proua Reutere? proua Reutere? suur tänu, proua president. me oleme vastu võtnud õigusakti, mis kahtlemata toob kaasa ehitustehnoloogiate parandamise, aga aastateks kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist oleks vaja neljaprotsendilist suurenemist rahaliste vahendite osas nüüd Coelho raport ja jällegi proua Roitova. Coelho raport. proua president, ma tahaksin tagasi pöörduda pagulasfondi teema juurde, sellepärast ma tõstsin käe ma jäin erapooletuks, vähemalt nii väitis minu äh, hääletusmasin äh,, aga tegelikult tahaksin ma toetada äh, pagulaste olukorda, äh, nii et aga ma tahaksin ikkagi toetada seda määrust ja ka ebaseaduslikku ränge, rändevastast võitlust. aga nüüd Schengeni juurde. me rääkisime täna Schengen kahest, mis äh, peaks tagama julgeoleku garantiid kõigile Schengeni ala elanikele Saksamaa ja Austria poolt sisse seatud piirikontrollid Tšehhi piiril äh, rikuvad aga Schengeni põhimõtteid, see alandab äh, Schengeni kodanike väärikust piiridelt, ma informeerisin äh, juba kaks aastat tagasi komisjoni sellest probleemist, aga ka tänaseks ei ole seda probleemi rahuldavalt lahendatud. see probleem kahjustab Tšehhi kodanike, ärimeeste, isikute õigusi vabale liikumisele nüüd Tavarese raport ja esimesena härra Mastella. mis puudutab äh, migratsioonipoliitikat, siis me peaksime olema realistlikud ja selleks on meil vaja ühtset Euroopa varjupaigapoliitikat ja see poliitika peab olema ka teoreetilises mõttes jätkusuutlik ja kindlatel jalgadel. me räägime sotsiaalsetest probleemidest, aga ka majanduslikest probleemidest. see tähendab seda, et me peame jagama kulusid ja rahastamist aga eelarvereal ei ole praegu selleks piisavalt vahendeid liikmesriigid peavad otsima ähm, erainvesteeringuid ähm, näiteks valitsusvälistelt organisatsioonidelt, firmadelt ja nii edasi uues finantsperspektiivis võiksime ette näha äh, sedasorti ad hoc rahastamise jaoks äh, eraldi kõrvale pandud fondi kõik peaksid aitama pagulasi, eriti neid, kes on kõige raskemas olukorras, kellel ei ole eluaset, kellel ei ole juurdepääsu tööturule ega tervishoiuteenustele ja selleks on vaja kohalikku, korralikku rahastamist eh, integratsioonile. härra Klais. tundub, et härra Klais on eh, saalist eh, lahkunud, nii et lähme edasi Lullingi raporti juurde, nii et jällegi proua Roitova, palun Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolegové. proua president, daamid ja härrad, mul on väga hea äh, meel, et võrdsete võimaluste komisjoni raport on saanud nii tugeva äh, toe ja tuleb üle korrata, et äh, on peamiselt liikmesriikide pädevuses on see, et tagada, et FIE-dest naisterahvastel oleksid tagatud õigused ma ei pea seda raportit äh, lähimuspõhimõtte äh, rikkumiseks, aga mm, tänu Lissaboni leppele on äh, riikide parlamentidel tegelikult ka võimalus selle teemaga tegeleda, nii ma ootan, kas ka tegelikult hakatakse tegelema või ainult kasutatakse formaalset võimalust mm, vaidlustamiseks. mina hääletasin selle raporti poolt, ma arvan, et on väga oluline tagada ja silmas pidada, et keskmiselt teenivad naised umbes seitseteist protsenti vähem kui mehed. me oleme mõnedes riikides selle lõhe sulgenud, aga teistes riikides on see lõhe süvenenud. ja ma tahaksin, et et äh, meil oleksid regulaarsed raportid äh, sugudevaheliste palgaerinevuste kohta ja võrdsete võimaluste kohta. Äh, ja jällegi proua Roitova. Paní předsedkyně, odhlasovali jsme kontroverzní návrh, protože ho náš výbor rozšířil a... Tänan, proua president. Me arutasime väga vastuolulise arvamuse üle, kui me seda raportit hääletasime. Paljud kolleegid on teinud omapoolseid ettepanekuid, näiteks et selle ettepanekuga ka jalatsitööstust hõlmata. mina olen seda mõtet kogu aeg toetanud, aga samas me peame mõtlema ka tehnilistele määratlustele ja siin on meil vaja, et Euroopa Komisjon tuleks appi. ma hääletasin selle ettepaneku poolt, aga komisjon, palun tehke meile korralikud ettepanekud.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 on ju kõikjal Euroopas olemas, aga samas on meil ka probleemseid piirkondi Euroopa südames. nii et tähtis on seal põllumajandust edendada. proua Adreikene, palun. Alves, Alves raporti kohta. Alves raporti kohta. põllumajandus kõige äärepoolsemates piirkondades Would... proua president, ma tahan äh, avaldada muret selle olukorra üle, mis valitseb äh, Guadalupe, Martinique, Madeira äh, banaanitootjate hulgas. olukord on teravnenud pärast seda, kui Euroopa Liit sõlmis kokkuleppe WTO-s Ladina-Ameerika raakidega ja alandas tariife nende piirkondadest imporditavatele banaanidele. aastal kaks tuhat kuus Euroopa Liit reformis oma banaani ühisturu korraldust ning nägi ette ka toetuse nende piirkondade banaanitootjatele. pärast seda Euroopa Liit on kakssada kaheksa miljonit eurot igal aastal eh, eraldanud, et Kanaari saartel, Prantsuse mm, üle mere territooriumitel, ka Madeiral ja Assuuridel banaanitootjate toetuseks. me peame toetama seda tuge, aga paljude banaanitootjate jaoks sellest abist ei piisa, nii et ma tahaksin, et pädevad asutused astuksid vajalikke samme tagamaks, et traditsioonilised ehm, majandusharud kuidagi ei kannataks strateegiliste kaubanduseesmärkide tõttu. proua McKinnis, palun. proua McKinnis, ma tänan. ma toetan seda raportit, sest see käsitleb põllumajanduspoliitika mitmekesisuse aspekti meie ühises põllumajanduspoliitikas, aga volinik Siolas rääkis siin Mercosuri riikidega kaubandusläbirääkimiste taasavamisest ja kui tema sõnad natuke leevendasid meie muresid, ta ütles, et äh, tuleb tagada Euroopa Liidu põllumajandusmudeli ja põllumeeste huvisid kaitstakse, aga samas paraku ta ei veennud mind siiski. on väga selge komisjoni dokumentides, et Euroopa Liidu loomakasvatustoot-, loomalihatootjad, samuti sealihatootjad ja linnulihatootjad kannatavad selle lepingu üle, kui see sõlmitakse. praegu me oleme reformimas oma ühist põllumajanduspoliitikat, meie eelarve on ohus, meil ei tarvitse piisata eelarvelistest vahenditest põllumajanduses ning me teame, et eh, põllumajandustulud ja põllumeeste sissetulekud on praegu ohus. jah, me läheme edasi Äh, Ashworthi äh, raporti juurde, mis puudutab ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamist ja proua Mobai on esimene. ma tänan, mina toetan seda raportit, sest see lihtsustab suurt hulka bürokraatiat, mida praegu paraku mm, peavad oma õlul kandma põllumajandustootjad ning ma loodan, et pärast seda raportit luuakse uued suhted erinevate äh, ametite, agentuuride vahel, kes äh, on pädevad selles valdkondades, eriti kommunismijärgsetes liikmesriikides nagu Ungaris on see eriti terav probleem. ning need bürokraatlikud ametiasutused tõesti terroriseerivad ja karistavad meie põllumehi me tahame, et siin kujuneksid koostöösuhted, teistsugused suhted põllumeeste ja ametiasutuste vahel. ja selge on see, et siin vastutus ei ole mitte ainult põllumeestel, kes peavad ette kandma iga pisikesest sammust ja ka trahve maksma, aga ka riik peab omapoolselt vastutust kandma, et tema ametiasutused eh, ei viivitaks näiteks rahaliste vahendite väljamaksmisega. ning tähtis on ka, et põllumehed saavad eh, Euroopa Kohtusse pöörduda vajaduse korral. ma tänan, härra Antoniosi tänan, proua president. ma hääletasin Ashworthi raporti poolt sellepärast, et ma leian, et bürokraatlike menetluste lihtsustamine ja põllumajanduspoliitika lihtsustamine üldse, see ei ole mitte ainult soovitav, vaid ka möödapääsmatult vajalik. on vaja seda, et see poliitika toimiks põllumajandustootjate eh, kasuks, aga praegu nad pigem kannatavad administratiivsete ja bürokraatlike meetmete raskuse all. ja ma arvan, et läbi selle lihtsustamise kõik saab tunduvalt selgemaks ja seda nii pädevate ametiasutuste kui põllumajandustootjate jaoks. me peame vältima igasuguseid liigseid reegleid ja edendama ka heade tavade vahetamist härra Joo, palun. austatud proua president, ühist põllumajanduspoliitikat äh, me peame kontrollima, mis puudutab just tema elluviimist, sellepärast et kasutud bürokraatlikud meetmed öö, äh, lähevad ka teatud raha maksma ja me peame neid vältima ja tihti läheb see väga tunduvalt kallimaks ja muudab ka meie poliitika läbipaistmatumaks. ja põllumajandustootjatele peab jätma, võimaldama aega, et nad saaksid pühenduda oma tootmisele, oma põllulapile, aga mitte bürokraatiale. aitäh, proua Tots, palun! aitäh, proua president, ma hääletasin selle raporti poolt, nagu ka paljud teised äh, kes äh, on tihedas kontaktis oma piirkonna põllumeestega. üks olulisi asju, mida me kogu aeg kuuleme, puudutab bürokraatiat äh, selles sektoris. uue ÜPP oluliseks aspektiks peaks olema bürokraatia äh, ja halduskoormuse vähendamine. seadusandlus peab olema Mm, mõistlik põllumeeste seisukohast ja ei tohiks takistada tootmist. meil ei ole vaja mitte ainult lihtsustamist äh, põllumeestele, vaid ka liikmesriikidele ja mis kõige olulisem, äh, komisjonile, komisjoni poolt, äh, liikmesriikide poolt ja ka öö, ähm, kontrollikoja poolt. kontrollikoda ei ole näidanud mingisugust äh, paindlikkust äh, karistuste määramisel. Äh, see lähenemine peab olema mõistlikum ja samuti tuleb võrrelda karistustest saadud rahasid audititele kuluva rahadega, et mõista, kas see on mõistlik tegevus. proua McInnes, aitäh lahtisidumise juures mõistsid vähesed meist et äh, kui oluline või mida tähendab äh, see kõikide nõuetele vastavuse nõudmine, äh, on seitseteist erinevat direktiivi, millele põllumeeste tegevus peab nüüd vastama. aga on üks valdkond, mida ma peaksin eraldi kommenteerima, need on inspektsioonid. meil on üldine inspektsioon, mis puudutab seda üldist nõuetele vastavust, aga põllumehed peavad äh, vastama ka paljudele teistele inspektsioonidele erinevatel tasanditel, näiteks kaupmeeste poolt. meil on vaja koordineerimist inspektsioonide vallas ja mitte dubleerimist, nad ei anna juurde toote ohutusele, aga nad lisavad väga suure hulga bürokraatiat ja hingevaeva tootjatele, kellel on raskusi kõikide nende inspektsioonidega toimetulekuks, toimetulekuga. härra Pakula, palun. suur tänu, proua president, kõigepealt tahaksin kiita ja tänada härra Ashfordi suurepärase raporti eest me peame kahtlemata pöörama tähelepanu sellele, kuidas lihtsustada menetlusi põllumajanduses Euroopa Liidus. meie keskmine põllumees Euroopa Liidus ei tea, mida ette võtta sellest regulatsioonide džunglis. meil on vaja selgemaid reegleid ja meil on vaja ka usaldust põllumeeste ja võimude vahel. meil on kakskümmend seitse erinevat riiki, erinevat kultuuri, kus püütakse välja mõelda seda, kuidas täpselt kõike teha. see on hea põhjus, miks äh, lihtsustada kõiki reegleid, ma arvan, et äh, see raport oli hea samm edasi selles suunas ja ma arvan, et me peaksime liikuma edasi üha lihtsamate reeglite osas põllumajandustoetuste vallas. suur tänu, on hea, et parlamendi raport algab sõnaga lihtsustamine, aga loomulikult see ei pea tähendama, et siiani oli kõik äh, liiga keeruline äh, teadmiste eh, jaotamine teema osas on oluline, aga samuti ka lihtsustamine. kõik, kes on kohtunud põllumeestega, teavad, et eh, nad on täiesti hullumas eh, inspektorite ja regulatsioonide all, nii et ma tervitan seda ettepanekut ja loomulikult tuleb öelda, et reformidega ei äh, otsustada tegelikult seda, kuidas maad haritakse. oluline on anda põllumeestele vastutus äh, nende enda tegevuse ja ka toiduohutuse eest, see on see, mida me peame tegema ja me peame tegema nii, et äh, me mõne aja pärast ei peaks enam kordama üle kogu aeg seda sõna lihtsustamine. ja nüüd läheme edasi Trippeli raporti juurde ja proua Jäätemägi, palun tänan, proua president. ma hääletasin selle raporti poolt. siin on kolmekümne neljas lõige, seal tehtud muudatusettepanek. oluline on see, et süsiniku jalajälg läheks analüüsimisele koos kuludega. me peaksime seadma eesmärgiks, et äh, kõik meie plenaarid toimuksid ühes kohas ja mul on väga hea meel, et Ühendkuningriigi valitsus on nüüd selle teema tõstatanud. ma loodan, et ka teised liikmesriigid tõstatavad selle teema, me räägime keskkonnast, me räägime kuludest ja niikaua, kuni parlamendil on võimalus kasutada raha kahe asukoha ülalpidamiseks, ei ole majanduskriis veel kohale jõudnud ja nüüd Rüle raport ja proua Erfano, palun. proua Alfano Rüüle, Rüüle raporti kohta. E jah. ma soovisin sõna võtta ehitiste energiatõhususega seoses ja pärast siis alles Rüüle raportiga. jah, palun, aga kiiresti. mis puudutab Tikau raportit, siis ma hääletasin direktiivi kaasajastamise poolt, mis puudutab hoonete energiatõhusust kahe tuhande kahekümnendal aastal tõesti on vaja seda, et maksimumhoonet, hoonetel oleks parem energia, energiatõhusus kui praegu. energiatõhusus kujutab tegelikult endast energia tootmise allikat ja ei ole vaja oodata, et otsustada selles suunas liikuma hakata, ei ole vaja oodata enam kümme aastat, kõik liikmesriigid peavad mobiliseeruma ja ette nägema ka vajalikud rahalised vahendid ja see võimaldaks meil toota veelgi rohkem ju energiat ja energiatõhusus peab võimaldama meil ressursse kokku hoida ja kui me investeerime kohe öö, äh, energia kokkuhoidu, siis me suudaksime tunduvalt paremini vastu pidada. mis puudutab Rüüle raportit, siis ma hääletasin selle poolt, sest et on väga tähtis see, et parlament hääletaks lihtsustamise poolt, mis puudutab riigihangete reeglite lihtsustamist ja see oleks eriti hea veel ka ettevõtete ja VKE-de jaoks just üldiselt, kus ei ole väga palju juriste ja see võimaldaks meil ka arvesse võtta keskkonna ja sotsiaalseid kriteeriume. riigihangete osas igal juhul peame me soodustama maksimaalselt läbipaistvust ja see on vajalik iga kord, kui see puudutab riigi rahade kasutamist ja seda ka läbi interneti kasutamise. kodanikud peavad teadma seda, mis riigi avalike vahenditega toimib, toimub ja see võimaldaks meil paremini edendada ka regionaalarengut ja võidelda korruptsiooni vastu. tänan ja nüüd proua Roitova Rüüle raporti kohta. Paní předsedkyně, veřejné zakázky patří bohužel také k největším příkladům, kde vzniká korupce ma tänan, ma tahaksin rääkida riigihangetest, mis paraku toovad kaasa ka tihti korruptsiooni. nüüd selles raportis kutsutakse üles lihtsustama riigihangete menetlusi. ma tahaksin öelda, et kui meil ei ole portaali Äh, riigihangetega tegemiseks Euroopa Komisjonis, siis olukord ei parane, see peaks olema andmebaas, mis oleks juurdepääsetav ka VKE-dele. me tahame teada näiteks referentshinda ühe kilomeetri maantee ehitamise, me tahaksime teada, kes on võitnud ühe või teise pakkumiskonkursi. me tahame teada, kes need võitjad on, et on, tõesti meedia saaks asjad silma peal hoida. You, madam president uh, i too suur tänu, proua, ka mina tahaksin rääkida energiatõhususest, aga siin ei ole muudatusi, ei ole ka suulisi selgitusi. kuidas ka poleks selle raporti puhul, kellegi raporti puhul, on ähm, mina hääletasin vastu neljakümne neljanda ja neljakümne viienda punkti puhul nelikümmend neli paragrahv on minu arvates väga segadust äh, tekistav. see möödunud aastal me palusime, et et komisjon tegutseks piimatootjate hüvanguks, kes olid raskes olukorras, et oleks eksporditoetused. ainukesed inimesed, kes minule kurtsid selle küsimuse osas, oli Uus-Meremaa, kes ei ole arengumaa. muidu on tegemist hea raportiga, kuid sellele parlamendile teeb see karuteene ja me ei toeta neid inimesi, kes võitlevad oma olemusele, sest me vähendame piimatoodangut Euroopas, seda ei tohiks juhtuda right. aitäh, proua, te olete täpselt õigel seisukoha peal ja tegelikult see raport ei peaks mingisuguseid selgitusi omama või hääletusi, teil on õigus. härra Kelly. Sorry, uh, president, thank you That... Eh, president, mina tahtsin lihtsalt öelda, et ma nõustun oma kolleegiga, meil oli mõnede ettepanekutega siin raskusi ja seepärast me ei nõustunud Rahvapartei seisukohaga, mida me tavaliselt oleksime teinud ja eh, seepärast ma täielikult eh, mõistan seda, mida öeldi ja ma loodan, et ka Rahvapartei nõustub sellega, tänan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 nende sätete osas, mis puudutavad öö, raskeveokite juhte. komisjon peab tegema koostööd Eurokontrolliga, seda selleks, et me saaksime tõlgendada kõiki sätteid ühtemoodi ning et kõik osapooled oleksid nendega ka kursis. mis puudutab kahekümne seitsmendat, siis siin tuleb kõikide poole üleskutsega pöörduda ja mingil juhul ei tohi eh, ebavõrdset kohtlemist kohaldada. mis puudutab eh, puhkeaega, tööaega, siis ka siin me oleme nõus, ka siin peavad kõik olema kursis selle. suur aitäh, proua president, kolleegi raportis toonitatakse seda, et on oluline vahe raskete rikkumiste puhul, kui rikutakse veoki autovedudega seotud norme liikmesriikides. mina toetan teksti selles osas, mis puudutab äh, rikkumiste sanktseerimise harmoneerimist Euroopa tasandil. tegemist on tõelise koordineeriva instrumendiga Euroopas suur tänu ning sellega on osaistung peatatud ja jätkame kell viisteist null null.